Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. austatud kolleegid, daamid ja härrad. We start next session. We started as a matter of fact with the hearing. alustame nüüd oma järgmist sessiooni ja avalik kuulamine ITRE komisjoni jaoks. kahe päeva jooksul alustame nüüd äh, juba, kolme päeva jooksul alustame juba viiendat äh, sessiooni, aga äh, tegevust on veel meile jäänud, suurepärane. meie teema on väga oluline, nimelt avalik kuulamine teemal koostoime lahendused Euroopa avaliku sektori asutuste, ettevõtete ja kodanike jaoks Te teate kõik, kui tähtis see on. ja ma ütlen siin tere tulemast meie kõnelejatele. ja tahaksin ITRE komisjoni nimel tänada teid, et te olete osalemas sellel koosolekul, meile jaoks on see väga tähtis sest meil on vaja professionaalide nõu. mõned meist on ka professionaalid ja on näiteks äh, kandnud vastutust äh, erinevate küsimuste, digitaalse agenda või muu osas oma koduriikides, aga sellegipoolest on väga oluline teiega koos äh, nõu pidada. ja IMCO ja LIBE komisjonid on seotud selle dokumendiga, mis on meie kuulamise teema ning LIBE inimesi on ka kutsutud sellele kuulamisele. ja ehk mõned neist tulevad hiljem Inko ja Rive raportöörid on samuti kutsutud siia, kes avab kuulamise. üks libe raportööridest ei ole kohal, aga Inko oma siiski. ma teatan teile, et me oleme tund ja kolmkümmend saanud aega selleks arupidamiseks. Äh, nii et kuusteist kolmkümmend lõpetame kuulamisega. ja algatuseks ma tahaksin paluda EITRE komisjoni raportit, raportööri äh, tegema oma ettekande. ja siis sealt edasi IMCO arvamuse autor edasi, siis veel Euroopa Komisjon. ja siis uurime ka juhtumianalüüse, üks Portugalis ja teine Poolast kõik meie kuulamisest siis nii palju praegu. härra Sorini on meie raportööriks, pöördume kohe raportööri poole. ja veel kord tahaksin lugeda pealkirja ette. koostoimelahendused Euroopa avaliku sektori asutuste, ettevõtete ja kodanike jaoks. avaliku sektori ajakohastamine, nagu ma aru saan, on teema. hea sõber, teil on sõna suur tänu, härra esimees. kõigepealt äh, ma tahaksin avaldada oma tänu äh, selleks, et meil on üldse võimalus äh, seda avalikku kuulamist siin läbi viia. tegemist on väga akuutse teemaga. see on väga oluline ja seetõttu on ka meie avalik kuulamine oluline. me peame siin arvamuste vahetust ma ei hakka oma raportit ette kandma sellisel kujul, nagu ta praegu on, aga ma viitan siin selle avaliku kuulumise kõige olulisematele küsimustele, nii nagu mina neid näen. nagu härra esimees juba ütles, siis digitaalne agenda on üks võtmeküsimusi ja juhtmootoreid, mis annab Euroopale lootust et äh, saab ole, meil saab olema konkurentsivõimeline ja õiglasem tulevik äh, majanduskasvu ja töökohtade loomisega. sellepärast on äh, digitaalne agenda niivõrd oluline. investeeringud sellesse valdkonda on väga olulised, samuti on oluline paindlikkus ning erinevate rahastusvõimaluste kasutamine koostoimelahendused, äh, avalikus sektorid on äh, selle ahela väga oluline osa. sest äh, kui teie vundament ei ole tugev, siis ei saa sinna korralikku maja ehitada peale. ja kui Äh, meie standardid äh, on äh, head algatuseks, siis saame me edasi minna hoopis teistel alustel. see programm peab aitama meil teha kahte. esiteks jagab, on see, peab olema jätkuks teistele programmidele, mis juba on tehtud, aga teisena peab see aitama meil minna meie tegevustega edasi. elame muutuste ajastul, tehnoloogiad muutuvad. nii et meil on võimalus meie programm siis viia ka äh, kooskõlla muutuvate aegade ja tehnoloogiatega. digitaalset agendat on ikka alati nähtud läbi tehnoloogia prisma, aga nüüd peab vaatama seda ka läbi poliitilise prisma. mõningad minu ettepanekud, mis ma loodan, et leiavad kolleegide toetust varireportöör on olnud siin väga abivalmis. et äh, kui me omad ettepanekud teeme, siis te näete, et mõned nende hulgast on tehtud sellepärast, et äh, tuua sellesse temaatikasse suuremat poliitilist dimensiooni. sellepärast et meie eesmärk on kaardistada äh, digitaalse agenda rakendamine järgmiseks kümneks aastaks. ja me peame kasutama ära selle, mis me oleme minevikus juba õppinud, strateegilised prioriteedid on meie äh, fookuses, äh, meie ühiskondade teadlikkustaset tuleb tõsta, kuivõrd oluline see programm on ning äh, asi ei ole mitte ainult selles, et me siin ainult räägime avalikust äh, haldusest äh, kui sellisest, vaid meil on vaja siia kaasata ka ettevõtteid, meil on vaja vähendada bürokraatiat, eesmärk on luua sünergiaid, tugevdada partnerlust ning meie eesmärk on haldusvigade vältimine ma arvan, et samas me peame minema veelgi rohkem edasi ja meie kuulamise käigus me hakkamegi mõtlema selle üle, mida teha ikkagi avaliku sektori asutustega. komisjon äh, tegeleb raamistiku loomisega, siis töötame me välja haldusmudeli, edasi hakatakse seda rakendama ja äh, süntees on vajalik, on asju, mis on väga olulised äh, Euroopa Liidu haldussuutlikkuse jaoks, seda peab arendama välja just äh, komisjoni poolt, aga siis on ka meil ettevõtted ja kodanikud, kes toimivad välja, väljaspool haldusstruktuure. aga haldusküsimused on väga tähtsad, sellepärast et raha, mille me investeerime just äh, haldusstruktuuridesse, seda võib kasutada hästi, aga võib kasutada ka halvasti. Äh, juhtumi uuringut, äh, mida me esitleme siin näiteks Portugalis kahe tuhande seitsmendal aastal Äh, Portugali juhtum näitab, äh, et äh, selles vallas on võimalik saada juhtivaks. kõneled katkestatakse. proua Liisa Jaakonsaari saab järgnevalt sõna, kes esindab IMCO komisjoni. tere tulemast meie komisjoni ja ma tahaksin kuulata ka ära, milline on teie seisukoht suur tänu. viimane äh, Spiegli ajakirja number räägib äh, sellest, et äh, ametiühingud, kõige suurema ametiühingute esindaja Saksamaal ütleb, et digitaliseerimine saab olema võtmeteemaks ka nende jaoks käesoleval aastal. see näitab, kuivõrd oluliselt on digitaalküsimused äh, päevakajased. loomulikult on majandusküsimused ja tehnilised küsimused omavahel seotud. ja loomulikult äh, igasugused äh, matemaatilised testid ja algoritmid on seal loomulikult ka tähtsad aga digitaalne ajastu on tegelikult midagi muud, see on nagu tööstusrevolutsioon, kõik muutub. Äh, töökultuur, töövõimalused, äh, äh, tööde jaotus, aga ka ühiskondade ja inimeste vaheline lävimine. ja seetõttu on sellele revolutsioonile väga oluline leida vastus ka Euroopa Parlamendi poole pealt just selle mandaadi jooksul. siseturukomisjon sai oma pädevustele lisa. nüüd äh, tegeleme me ka digitaliseerimise küsimustega. tarbijakaitse on äh, digitaalagendas väga oluline. see tähendab, et äh, me keskendume ettevõtete huvidele ja inimestele ning ühiskonnale tervikuna. nüüd kahetsusväärselt on meil pädevuste segunemine ITRE ja IMCO komisjonide vahel ja äh, pool aastat on kogu see segadus aset leidnud juba, nüüd on meil aga samas tuli takus. peame tööga edasi minema. aga me oleme vähemalt äh, need pädevuste küsimused ära selgitanud äh, ja saame alustada nüüd konkreetse tööga Euroopa Parlamendis. demokraatlik otsustus äh, protsess tähendab, et Euroopa Parlament ja nõukogu peavad tegema koostööd. meil on vaja töötada ka komisjoniga. seega ei tohi me nüüd liigselt rabistada ja seda koos, seda koostööd küljest lasta. komisjon ütleb äh, ISA kaks kohta et ka avaliku sektori asutused äh, peavad tegema koostööd erinevate poliitiliste parteidega ning see avaldab mõju. mina olen raportööriks IMCO komisjonis ja seetõttu tahaksin ma mõelda sellele, millist mõju see kõik avaldab tarbijatele Äh, ning loomulikult äh, need punktid, mis on äh, tarbijatele olulised ja kodanikele olulised laiemalt, saavad ka meie tähelepanu. ühiskonnas on gruppe ja on ka põlvkondi, kes sündisid selle digitaliseerimise ajastul, aga samas on ka neid, kes jäävad sellest väljapoole, nii et meil on vaja kuidagi sellest lõhest üle saada. tahaksin ma tänada IMCO raportöörina just selle kuulamise korraldamise eest ning kuulan meie külalisi väga suure huviga. härra esimees, me teame, et teie komisjon, IMCO komisjon on väga tugevalt selles raportis tegev, sellepärast et äh, vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend neli saate te väga oluliselt äh, mõjutada ka meie raporteid ja meie arvamusi. suur tänu tulemast! nüüd on kaks ettekannet Euroopa Komisjoni poolt. proua Gertrud Ingestad, kes on digitaalsete ärilahenduste direktor Euroopa Komisjonist ja proua Margarita Vetsasis, kes on koostoimelahenduste äh, osakonnajuhataja peadirektoraadist, digipeadirektoraadist Euroopa Komisjonist. ja valige ise, kuidas te, mis järjekorras te siis rääkima hakkate. kahjuks on teile kahele kokku viisteist minutit. nii selge, kui üks inimene räägib, peaks tegelikult rääkima kümme minutit, aga teeme ikka viisteist. suur tänu, püüan ajakavast äh, siiski kinni pidada ja me teeme ju ka äh, väga head äh, koostööd omavahel, nii et saame hakkama. suur tänu, härra esimees, suur tänu, raportöörid ja kõik komisjoni liikmed, meil on väga hea meel siin olla. ja kuulame huviga teie arvamusi meile on see väga oluline kuulda, mida teie arvate meie ettepanekutest. kõigepealt aga me, lähemalt meie ettepanekust. kõigepealt poliitilisest kontekstis. ja näitan teile siin ka slaide niisiis, avalik sektor on väga oluline Euroopa majandusele. ja see on osa lahendusest majanduskriisis, sest me teame, et äh, peaaegu pool Euroopa Liidu ähm, SKT-st luuakse just avalikus sektoris, avalik sektor panustab peaaegu kakskümmend viis või üle kahekümne viie protsendi kogu tööhõivest ning äh, avalikud hanked moodustavad üheksateist protsenti Euroopa Liidu SKP-st e, e-hanked võimaldaksid väga palju ressursse kokku hoida, nii et need on lihtsalt mõned näited. meil on ka mitmeid algatusi, mis otseselt või kaudselt mõjutavad seda valdkonda, näiteks Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia, digitaalne ühisko-, ühisturg Euroopa digitaalne agenda, mida on juba mainitud, ja siis on meil iga-aastased majanduskasvu eh, aruanded, eh, Euroopa poolaasta ning eh, Euroopa avaliku haldusasutuste ajakohastamine. niisiis, miks on koostoime oluline? see on väga oluline ja väga tugev muutuste võimaldaja, me peame seisma silmitsi olemasolevate väljakutsetega, me peame tegutsema väga tõhusalt ja me peame juurutama sellised töömeetodid äh, haldusasutustel, mis äh, alluvad uutele tööpõhimõtetele. Need on põhimõtted, millest on palju räägitud, nimetatud once only ehk ainult üks kord äh, põhimõte, see tähendab, et kodanikud annavad oma andmed Ähm, haldusasutuste ainult üks kord ja siis saavad teised asutused neid edasi kasutada, siis on niinimetatud kõik ühest, kõik ühest kohast või siis ühtne kontaktpunkt või one-stop shop, siis on meil äh, vaikimisi digitaalne äh, andmetöötlus, et paberkujul äh, kasutatakse andmeid üha vähem, siis on niinimetatud läbiv teenus ehk siis kombineeritakse andmed, mis on erinevates registrites, et teenust äh, osutada, seejärel on oluline põhimõte läbipaistvus, see tähendab, et juurdepääs andmetele ja teenustele on avatud ning äh, lõpuks avatud avalikud andmed kui andmeallikas kodanikele ja ettevõtetele, mis võimaldab ettevõtetel ka uusi teenuseid luua. selleks, et et äh, haldusasutused suudaksid selle muutuse läbi viia, on vaja kasutada sünergiaid erinevate institutsioonide vahel. sünergia on väga oluline märksõna, siis on vajalik ka muuta andmed äh, sektoriüleselt kättesaadavaks äh, ja jagada erinevaid teenuseid ja lahendusi ning optimeerida ja lihtsustada kõike. see on äh, muidugi küsimus, mis on oluline kõigis äh, ametiasutustes ja mis on suureks probleemiks ka komisjonis. nüüd poliitiline päevakord, me näeme, et äh, koostalitusvõim muutub üha olulisemaks, seda on näha ka Euroopa Liidu poliitilistes prioriteetides, koostalitusvõimest räägitakse üha rohkem ja ka meie uues komisjonis tuntakse selle vastu suurt huvi kolmveerand Euroopa Liidu liikmesriike peab koostöövõimet kõrgeks prioriteediks oma poliitilises päevakorras ning ähm, väga paljud liikmesriigid ka mõistavad, kui oluline on koostöövõime oma haldusasutuste ajakohastamisel. niisiis, kas koostöövõime on oluline? tooksin näited erinevatest majandustest, majandusvaldkondades, kuidas see võib mõjutada riike. see slaid on siin üsna väikses kirjas, nii et võib-olla te ei näe täpselt, aga see näitab, kuidas koostalitusvõime on selgelt avaliku teenuse pakkumisega seotud, mida äh, rohkem äh, või mida paremini on, on võimalik koostalitlusvõimeliselt pakkuda teenuseid, seda vähem aega läheb kodanikel nende teenuste kasutamisel ja selle aja saavad nad ära kasutada produktiivseks tööks ja toota rohkem sisemajandus koguprodukti näete siin slaidil, et kokkuhoid vastavalt Maailmapanga, millised on, on see kokku, milline on see kokkuhoid vastavalt Maailmapanga arvutustele. kui äh, kodanikud teeb ähm, keskmiselt kümme tehingut ja igaüks neist võtab kolme minutit, siis kaotatakse sellega Belgias näiteks kaks koma kolm miljardit eurot äh, ja Prantsusmaal näiteks kaksteist koma kaheksa miljardit, see on, need on väga suured summad, me peame sellise kadu vältima. aga mis on siis takistuseks, miks me ei ole veel kohale jõudnud, kui koostöötlusvõime on niivõrd oluline? võtame näiteks Re-, Rootsi, see on juhuslikult see riik, mida ma kõige paremini tunnen. see on äh, Euroopa Liidu top kümnes, mis puudutab interneti kasutust, üheksakümmend kolm protsenti leibkondi kasutab interneti juurdepääs internetile. mis aga puudutab interneti kasutamist selleks, et saada infot ähm, ametiasutuste kohta, siis see määr langeb seitsmekümne kahe protsendini ja kui me räägime sellest, et kui palju kasutatakse veebivorme, et ametiasutustega ühendust võtta, siis on see, siis kõigest nelikümmend kuus protsenti inimesi seda teevad, nii et Ehm, koos äh, talitlusvõime on väga oluline, võttes arvesse ka seda, et vältida seda, et tekiks selle kapseldumine erinevate äh, asutuste vahel. nii et äh, meil on vaja selliseid, selliseid teenuseid, mis on interaktiivselt jagatud ja koos talitlusvõimelised, see on põhiline oluline tegur ja meie eesmärk. jõuamegi nüüd meie programmi juurde Isa ruudus Äh, meie prioriteediks on koostalitlusvõime ja on seda juba olnud pikka aega, aga me mõistame, äh, et pärast neid programme, mis me oleme juba läbi viinud, minevikus on veel paljugi vaja ära teha, nii kuidas me saame tulevikus edasi liikuda, kasutades oma kogemusi eelnevatest programmidest? meil on ühtse eesmärgiga programmid, programm ja see ähm, esmalt sama nagu eelmises programmis, nimelt et äh, hõlbustada äh, tõhusat ja efektiivset elektroonilist äh, piiriülest ja sektorite ülest suhtlust ähm, Euroopa haldusasutustega ja mis on uus, et mm, sellesse oleks kaasatud ka kodanikud ja ettevõtted see programm peaks siis äh, arendama välja koostööharjutusvõime lahendused, mis äh, hõlbustaks suhtlust Euroopa Liidu institutsioonide ähm, ning ähm, äh, nii-öelda otseste kasusaajate või abisaajate vahel, aga lisaks ka oleks kaasatud kodanikud ja ettevõtjad. uus programm, nagu ka eelmine, tuvastab ja loob uusi koostalitlusvõime lahendusi, mida saaks kasutada piiramatult Euroopa Liidu institutsioonides, asutustes ning riiklikes, piirkondlikes ja kohalikes omavalitsustes. see võimaldab ka elektrooniliste ähm, avalike teenuste pakkumist, mis siis toetavad Euroopa Liidu poliitika ja tegevuste läbiviimist samuti aitab see kaasa näiteks nõu, inimeste nõustamisele, samuti äh, on see selliseks inkubaatoriks, kus võib äh, välja arendada uusi lahendusi, ähm, näiteks äh, siis Euroopa ühendamise rahastu või muud sarnased projektid, ähm, aga see võib ka olla omamoodi sild, kuni veel need projektid ei ole veel täielikult uutel põhimõtetel üle viidud meil on ka terve rida öö, ähm, operatiivseid eesmärke, mm, selliseid öö, äh, fokusseeritud tegevusi juba olemasolevate äh, koostalitluslahenduste äh, edasikasutamine ja siis ka uute piiriüleste ja sektoriüleste lahenduste väljaarendamine, IKT mõjude hindamine mis puudutab Euroopa Liidu seadusandlust, et siis uute meetmete mõju võimalikult varases faasis hinnata, ka varasemas programmis oli see äh, eesmärk juba olemas, siis teha kindlaks lüngad seadusandluses, mis takistavad äh, koostalitusvõimet, see on midagi uut, uus samm, mis astuda, ja siis äh, EIRA ähm, edasiarendamine ning EI CAD äh, süsteemi edasiarendamine, olemasolevate spetsifikatsioonide ja standardite edasiarendamine või siis äh, praeguste järgimine ja uute väljaarendamine ning äh, sellise süsteemi väljaarendamine, mis mõõdaks koos talitluslahenduste eeliseid, kas see on midagi uut? nüüd aga, kuidas tulevikus edasi liikuda, mis on veel puudu ja mida on vaja ära teha. kuidas me teostame järelevalvet ja kuidas me hindame programmi tulemusi? nagu ka juba eel, selle eelkäijad, äh, viiakse pidevalt läbi seiret, tulemused äh, avaldatakse pidevalt veebis, nii et seda on võimalik jälgida, toimuvad ka vahearuanded ja lõpparuannes, mis saadetakse äh, parlamendile me mõõdame teatud näitajaid, mis puudutab programmi tulemusi ja meil on nende näitajate täielik nimekiri, kuid meil on ka eraldi näitajad, mis puudutab siis nende äh, tulemuste võimaldajaid ning tegevused, äh, mida rahastatakse selle programmi kaudu, peavad viima kvantifitseeritavate eelisteni ja andma selge positiivse mõju. nii et need on need aspektid, mis on meile väga olulised. mis puudutab äh, programmi pikkust, siis see on viis aastat, kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend, see vastab täielikult mitmeaastasele finantsraamistikule ning äh, selle rahastamispaketi suurus on umbes sada kolmkümmend üks miljonit eurot, see on umbes sama summa nagu senini, aga see on jagatud mitme aasta peale, aasta peale, umbes kakskümmend kuus miljonit aastas. ja viimane osa minu ettekandest äh, toob siis kokku kõik need erinevad tegurid, mida peame oluliseks rõhutada. me peame tagama väga hea koostöö haldusasutuste ja ametiasutuste vahel, me peame kõiki oma Äh, tegevusi mm, kooskõlastama, et ei toimuks dubleerimist. me peame tagama ühtse lähenemise ja peame pidevalt silmas pidama suuremat pilti, kuhu me tahame jõuda ja kuidas me suudame nende tulemusteni jõuda. see tähendab, et me peame lähenema kõikehõlmavalt, et kaardistada koostalitluse Mm, maastik äh, Euroopas. ja lõpuks on meil vaja vahendeid, äh, äh, mis siis viiksid meid vajalike tulemusteni. ma tahan ka öelda, et uus komisjon on suur võimalus, sest et nad rõhutavad ka koostalitlusvõime olulisust. me teame ka kontaktidest liikmesriikidega, et tihtipeale on või vahel on, on komisjon äh, tundub väljaspoole väga segane, sellepärast et meil on väga palju erinevaid tegevusi ja äh, sellepärast kohtume äh, töörühmades, mis koonduvad erinevaid teenuseid ähm, ja tegeleme selle teemaga, haldusasutuste ajakohastamine ja me püüame siis järgida kõiki ühiseid eesmärke ja koordineerida omavahel oma tegevusi, et me saadaksime välja ühtse sõnumi lõpetaksingi sellega suur tänu, vabandan, et läks veidi kauem aega. suur tänu selle suurepärase ettekande eest. ja nüüd lähemegi kahe juhtumi analüüsi juurde. Deloitte Consultancy erinõunik eh, proua Anabella Pedroso tutvustab meile esimest juhtumi analüüsi Portugalist. palun Thank you very much. I m go-, suur aitäh. tere pärastlõunat, daamid ja härrad, aitäh, et te andsite mulle selle võimaluse äh, jagada teiega meie kogemusi, seda, mida me oleme Portugali valitsuse strateegias ära teinud ja äh, jagan siis teiega mõne, äh, mõnesid mõtteid I think that I have to ask Margarida. Ah, thank you. Thank you very much. <laughs> The first slide that is only a roadmap. esimene slaid, see on ainult e, teekaart, see näitab, et Portugalil on e-valitsuse strateegia, mis sai alguse tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal. siis nimetasime seda kodanike poodideks või, või kontaktakendeks. ja me mõistsime, et koostalitusvõimel on väga oluline roll, et Portugali edumeelsete riikide sekka Euroopa Liidus viia. ja siis me lõime äh, e-valitsuse töörühma, mis võimaldas meil õppida teistelt riikidelt ja ühtlustada oma strateegiat teistega ja tahaksin öelda, et kogemuste jagamine selles valdkonnas on äärmiselt tähtis. sellepärast, et äh, Portugali puhul äh, võimaldas see meil teha ähm, väärtuslikku koostööd äh, arvamusi vahetada Belgia kolleegidega näiteks, see aitas meil vältida liigseid vigu. ja me, kuigi me ka tegime vigu, ähm, saime me teiste vigadest õppida ja saime oma tööd veelgi paremini teha. teiseks, mis mõjutas meie edu? Äh, nimelt meie praktiline töö. raskusi koostalitusvõime elluviimisel on võimatu mõista, kui äh, äh, kui me ei oleks tõesti ähm, tehniliselt, organisatsiooniliselt ja juriidiliselt kõik läbi mõelnud. ja kõik see puudutas just kodanike huve. miks nii? meie otsustasime, et kodanike ähm, kõik andmed peavad olema ühes andmebaasis, riigi andmebaasis ja e, see soov tõi meid siis e, või tõi välja siis Portugali parimad loovad tavad e, ja võtsime kasutusele sellise ühtse kippkaardi ning ühtlustasime oma koostalitusraamistikku vastavalt Euroopa Liidu vastavale struktuurile. tähtis oli kõik äh, äh, üheskoos üles ehitada ja kõige olulisem küsimus, äh, mis meie ees seisis, puudutas juhtimist ja haldust. kuid praeguks on, praeguseks on üle üheksa miljoni kodanikukaardi juba välja jagatud ning kahe tuhande kümnenda aasta kogemused juba näitavad, et, et kõik on võimalik. aga me tõesti kannatasime väga palju selleks, et tõesti midagi saavutada. Ehm, õppisime väga palju ja esimene õppetund, mis me saime, oli see, et me pidime lihtsalt oma mentaliteeti muutma. pidime olema piisavalt paindlikud, midagi ei, ei tohi võtta iseenesest mõistetavana. ja kui ma kohtusin liikmesriikide kolleegidega, siis eh, kõik nad olid erilised ja, eh, ja kõigi nende arvamused olid õiged. meie pidime siiski äh, tunnistama endale, et, et ähm, et see ongi nii, et kõik ongi erilised ja keskenduma selle, mis meie jaoks on oluline. teine õppetund, mis me saime, oli see, et süsteem peab olema lihtne. me peame kõigepealt struktuuri osadeks lahti võtma, siis mõtleme, mida meil vaja on. ja kolmas õppetund oli see, et äh, erinevustest tuleb lugu pidada, nendest tuleb rääkida ja neljas õppetund, see oli kõige keerulisem, see oli semantiline õppetund. Süst-, süsteemide, kahe süsteemi öö, ühitamisel on asjad lihtsad, lihtsalt tõlgime, kanname andmeid ühest süsteemist teise ja ongi kõik. aga isegi praegu, kui mina kõnelen, saate te kõik minu jutust erinevalt aru. igaüks mõistab minu juttu vastavalt oma kogemusele. seetõttu on tähtis kommunikatsiooni lihtsus ning prioriteetide tundmine. see on meie arvates kõige olulisem. ja kui ma sellest räägin, siis tahaksin just uuest isast teile kõnelda ehm, kõnelesin komisjoni asepresidendiga ja äh, peab tunnistama, et aastatepikkune töö äh, koostalitus äh, lahendustega avalikus sektoris on andnud häid tulemusi, olgem ausad, teenuste kvaliteet nii kodanikele kui avalikule sektorile on paranenud. ja sellepärast vaatlen Iisat ja Iisa kahte kui suurt võimalust. ühest küljest on tegemist järjepidevusega, teiseks on võimalus ka midagi uut leiutada, vaadata, kuidas programme ellu rakendada. täna, tänaseks on meil kahekümne aastase töö järel kogunenud väga palju teadmisi. meil on äh, suured andmekogud, avatud andmekogud. aga tähtis on see, et kõik liikmesriigid omaksid neid, kõik need äh, infovahendid, meetmed, äh, rakendused, äh, kas need on ainult valitsuse tööriistad või annavad nad meile võimaluse asjadele hoopis uue pilguga vaadata piiriüleste e-teenuste rakendamine on äh, tohutu väljakutse, aga me peame eksperimenteerima, peame proovima uusi ärimudeleid ja äh, kaasama ka teisi, avama uksed. veel üks mure on tähtis, äh, kas meie süsteemid on, on vastupidavad e? e-hankesüsteem näiteks, kui enam ei ole pilootprojektiga tegemist, kas neid kasutatakse siis, neid vahendeid, kas liikmesriigid soovivad neid enam. ISA kaks peab nendele küsimustele vastama. ja seetõttu ma arvangi, et ISA kaks on nagu uus algus. tegemist on tervikliku äh, lähenemisega, konsolideerimisega ja äh, peab ütlema, et koostoimelahendused aitavad meil avatud valitsust luua, paremat, paremad teenused äh, nii avaliku sektori kui ka kodanike jaoks. liikmesriigid äh, peavad jätkuvalt äh, hoidma tähelepanu koostalituslahendustel avalikus sektoris ja ähm, midagi saab muuta ainult siis, kui te usute sellesse, et valitsussektorit on võimalik ühiskonnale avada. mina usun, et ISA kaks on hea ja vajalik ühtekuuluvusinstrument selleks, et äh, tehnoloogilisel platvormil informatsiooni jagada liikmesriikide vahel, sellepärast ütlengi, et see on nagu uus algus. programmi äh, eesmärk on luua palju kaasavam ühiskond, kasutada äh, avatud tarkvara ja äh, muidugi äh, tuleb endale aru anda, kui suur see süsteem on, see koosneb mitmetest erinevatest projektidest ja kokkuvõtteks tähtis on proaktiivne lähenemine äh, suheldes liikmesriikidega, äh, kodanikega, ärgem unustagem, mis direktoraadis riigis või valdkonnas me ka ei äh, tegutse, me tahame töökohti luua, aga ka tagada elu, parema elukvaliteedi ning selle, et kodanikud oleksid õnnelikud. kasutage tehnoloogilisi vahendeid, lihtsustage piiriüleste teenuste pakkumist ja kasutamist. ja ületage keerulised äh, protse-, protseduurid. aga ärge ohustage eru, eraelu puutumatust ja lõpuks tahaksin ikkagi rõhutada avatust. mina usun südamest, et kolmandate osapoolte kaasamine, vabaühenduste kaasamine et kõigi kaasamine ühiskonnas on eluliselt tähtis. ISA kaks võib ühendada ühiskonna eri kihid, kasutades ära, mis, selle, mis on juba olemas, kasutades ära sotsiaalset innovatsiooni, andes sotsiaalmajanduslikku tulu. jah see on ka nagu e-valitsuse ja avatud valitsuse ühendamine, nagu sild, see, millest ma räägin. muudatused on võimalikud ja muudatused ootavad meid. eksperimenteerime siis, tänan mm.. Uh, we are after your speech we are even more convinced. pärast teie sõnavõttu me oleme veel rohkem veendunud selles kõiges, mis te teete, kui enne suurepärane näide, ütleb härra esimees. tahaksin anda nüüd edasi sõna härra Roman Tomovskile, kes on äh, äh, halduse ja digitaliseerimisministeeriumist Poolast ja kümme minutit on teil aega, olge hea, palun alustage oma ettekandega. ja teie ettekande alguses tahaksin ma paluda teie kolleegi ITRE komisjoni aseesimeest minuga vahetada kohad ja juhatada seda koosolekut kuni sinnamaani, kuni jõuame lõpuni. keegi peab siin <laughs> alati istuma, nii et ma ei lähe enne ära, kui ta tuleb Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. suur aitäh, äh, härra esimees, daamid ja härrad. mul on olnud äh, suurepärane siin teie ees täna, suur aitäh selle au eest, suur aitäh kutse eest. daamid ja härrad, meie ees on äh, suur revolutsioon, suur muutus, mida nutikas andmete kasutamine hoogustab energia, kommunikatsioonisektor ja muud majandusvaldkonnad on aina enam äh, liikumas sellel teel, et äh, teil on võimalik sektori juhiks ja liidriks tõusta, kui te teate, kuidas nutikalt andmeid kasutada. selleks aga on vaja, et äh, raamtingimused oleksid paigas ja seda ka haldussektoris. peamine on tagada avaliku sektori ligipääsetavus digitaalses keskkonnas, aga ka avaliku halduse kulude vähendamine. Nende eesmärkide saavutamiseks on vaja võtta ette erinevaid tegevusi. tooksin siin väljas, välja mõned. toon siin äh, väga lihtsaid näiteid selle kohta, kuidas ja millist lähenemist me oleme valinud äh, Poolas äh, selleks, et koostoimelahendusi pakkuda selles vallas on kõige olulisemad äh, tegevused seotud digitaalsete tõrgetest ülesaamisega, eriti just piiriüleselt, aga ka sektoriüleselt, nii et äh, ettevõte ettevõttele, ettevõtte kodanikule ja muud äh, mudelid. teiseks tuleb tagada, et avalikud teenused oleksid kättesaadavad ka digitaalsetel alustel. järgnevalt on avalikud andmed vaja teha avalikuks ning lõpuks, aga mitte vähem tähtsana, on väga oluline äh, halduskulud, äh, halduskulusid vähendada. mulle tundub, et kõige olulisem äh, roll, mis puudutab koostoim-, toime lahendusi, on just Euroopa tasandil, piiriülesel tasandil. ja siin on väga heaks näiteks Euroopa Parlamendi määruse äh, elluviimine elektroonilise identifi-, identifitseerimisteenuste kohta IDAS. Äh, kõik liikmesriigid peavad seda määrust äh, rakendama, selle eesmärk on tagada <clears throat> turvaline ja ohutu isikutuvastus ning kui see määrus on kui see määrus on rakendatud, siis me püüame ka äh, STOK-projektile rajandada oma edasise tegevuse. selle äh, projekti ra äh, raames või sellel rajanedes lõime me prototüübid, testisime neid ja ilmselt saavad need oluliseks, kui me pakume elektroonilise isikutuvastuse teenuste lõpplahendust pakkuma. ma usun, et igal liikmesriigil tuleb teha mitu asja, et neid eesmärke saavutada. üks valdkond, kus on tegevust vaja, on äh, siseriikliku seadusandluse kohandamine. edasi uued äh, lahendused, meil on nüüd näiteks elektrooniline pitsat see tähendab, et jällegi on vaja uusi tehnoloogilisi lahendusi. ja ka praegused lahendused tuleb kohandada ja võtta üle uute ettepanekute valguses. kui see on saavutatud, siis me saame kasutada Euroopa üleselt eh, ilma tõketeta, eh, ilma piiride tõketeta samu süsteemi igal pool väga oluline informatsiooniallikas rakendamisfaasis on teatud standardid eh, ja mudelid, mille oleme juba ISAT projekti eh, või määruse rakendamisel saavutanud. Läheme edasi nüüd praktilisemate aspektide juurde, mida me siis Poolas konkreetselt ette võtsime. üks kõige olulisemaid eh, eesmärke oli tagada, et digitaalset äh, avalik äh, sektor oleks äh, ligipääsetav, ligipääs andmetele avalike registrite kaudu. meil on selliseid registreid Poolas üle kuuesaja ja seda kõike on liiga palju. raske on isegi kujutada ette, et kellelgi on ainult üks süsteem, mis kõiki neid registreid vahendab. viisime läbi analüüsi mis näitas, et tegelikult piisab, kui ligipääs oleks ainult sajale tuuminfoühikule erinevates registrites, nii et äh, kogu äh, maksumaksjat puudutav andme, andmestik oleks koos. nii et me otsustasime, et äh, loome ühe ainsa platvormi kõikide andmete jaoks mis äh, baas, baseeruks siis äh, mõningatel tuuminfoühikutel erinevatest registritest. ja enne ma juba ütlesin, et andmed on äh, need, mis majandusele hoo sisse lükkavad, nii et andmete kasutamine on väga oluline. haldusstruktuurid teevad praegu allhankeid, suunavad äh, need uuringutesse või isegi ostavad andmeid ning väga sageli tuleb avaliku sektori eelarvest just makstagi selliste andmete eest. aga samas on oluline optimaalseid neid andmeid kasutada. näiteks vabakonnad ja ettevõtted peavad äh, äh, tagama, et äh, nende andmete baasil on võimalik luua uusi teenuseid või uusi tooteid. Poola eesmärgiks on äh, kasutada ära kõige paremal moel neid andmeid, mis äh, haldusstruktuuridele esitatakse. oluline on küsida äh, loomulikult nõuda erinevatel tasanditel info Äh, toetuskampaaniaid ja meil on vaja seadusi, mis väga selgelt kirjeldavad, kuidas võib isikute andmeid taaskasutada. väga oluline samm oli siin äh, eraldi portaali ellukutsumine, siin on ka aadress ära toodud, kus on kogu avaliku sektori käsutuses olevad andmed avalikud koostoimelahendused äh, loomulikult äh, nõuavad ka, et mõtleksime kulukülgedele. et tagada, et äh, kõik, mis on uus ja kasutatav, viib haldusüksuste kulud allapoole. ISADi projekti puhul oli oluline see, et luuakse ja rakendatakse teatud standardid. seda on võimalik isegi madalamal tasemel kasutada näiteks praktiliste IT-toodete puhul. näiteks Poolas on meil mitmed äh, valdkonnad, kus me otsustasime töötada erinevate süsteemide kallal, mis äh, tehti siis avalikele struktuuridele kättesaadavaks. näiteks äh, äh digitaalne allkiri mille läbi oli siis usaldusväärselt võimalik isikut tuvastada. samuti äh, toimub praegu erinevate ametkonnade vaheline äh, äh, haldussüsteemide rajamine, et saaks e-dokumente saata, erinevad töövood on ette nähtud selleks ning seda töövoogu on võimalik põhimõtteliselt tasuta luua igas ametis koostoimelahendused on keerukad projektid, äh, protsessid, kui te tahate erinevatel tasanditel seda rakendada, siis see nõuab see palju vaeva. ja tihti on vaja kindlaks määrata, et me ka julgustaksime inimesed, inimesi neid reaalselt kasutamata. Äh, ja seetõttu on vastavad erinevad määrused äh, erinevatel tasanditel. nii-öelda pehmete õigusaktide alla kuuluvad soovitused meie haldussektor, ministeeriumid on kokku pannud äh, nii-öelda arhitektuuriliste äh, põhimõtete süsteemi, need on äh, põhimõtete kogud, mida toetatakse ja mille kasutamist rõhutatakse, kui uusi süsteeme luuakse. edasi on seadused. väga oluline osa nii-öelda strateegilisest programmist. integreeritud, poole integreeritud digitaliseerimise programm on see pikalt nimetatud, mis äh, lubab äh, erinevad projektid äh, integreerida. tase ülespoole siit veel on tagada, et koostoimelahendused toimiksid, selleks on vaja tagada rahastamine Äh, digitaalne Poola on uus operatsiooniline tegevuskava, programm, mis kaasab kõik projektid, äh, lairibaühendus, äh, modernsed digitaalsed teenused, teadmuskasv digitaalsetest teenustest, teadmine ja nii edasi, kõik on kaasatud sellesse ühte programmi. üks kriteerium, mille täitmist nõutakse, et rahastamist saada, on see, et taotleja peab kinni teatud põhimõtetest. ja põhimõte, millest peamiselt peab kinni pidama, ongi koostoimelahenduste võimekus. suur tänu teile tähelepanu! suur tänu, see oli väga huvitav sõnavõtt, ma tunnen olukorda Poolas hästi, me oleme naabrid, mina olen pärit Tšehhi Vabariigist ja sellepärast tean, et mitmed kogemused teie riigist võivad olla kasulikuks eeskujuks naaber, naabritele nii et see ettekanne näitas, kui oluline on detsentraliseerimine. sest niivõrd suures riigis, nagu on Poola, on väga keeruline, praktiliselt võimatu tsentraliseerida kõik koostalitusvõimega seotud funktsioonid. ja pean ütlema, et kui ma uurisin juhtimis, juhtimise ajalugu, siis üks oluline näide, mida paljud eksperdid järgisid hiljem ajaloos, äh, oli Ameerika Ühendriikide raudteede haldamine ning äh, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate äh, areng on võimaldanud meil detsentraliseerimist edasi viia ja ma arvan, et see on ka tee tulevikku, et muuta süsteem efektiivsemaks ja võimekamaks. nüüd annan sõna härra Sorinjole. ta on siin. nii et võib-olla te olete väga vastutustundlik inimene veel neljapäeva pärastlõunal täidab oma kohustusi raportöörina. sõna on teil, härra Sorinio. suur tänu, esimees, ma võtsin juba kuulamise alguses sõna ja võib öelda, et need ettekanded, mida kuulsime, jõudsid kohe asja tuumani ja tõid välja need probleemid, milles seisame. nüüd, härra esimees, kui tohib, siis ütleksin, et me ei saa jätkata sellise haldusmudeliga, mida kasutasid USA raudteed. ja seda just sellepärast, et meil on vaja detsentraliseerimist ja on oluline, et me räägiksime ühes keeles. uued äh, tehnoloogilised vahendid ning koostalitlusvõime võimaldavad võtta otsuseid vastu kohalikul tasandil ja võimaldab need äh, otsused koondada, ühtekokku tuua. me kuulsime näite, me kuulsime neist näidetest äh, Poolas ja Portugalis, kuidas on koondatud erinevaid registreid ja proua Pedroso on erasektoris äh, nõustaja ja Portaliga, Portugali ajakohastamisagentuuri liige, nii et tal on ka avaliku sektori kogemus ja ta on väga kogenud ja kõrge kvalifikatsiooniga inimene. meil on Portugalis aga ka põhiseaduslik probleem selle teemaga, sest meil ei ole võimalik kasutada selliseid isikukoode iga inimese kohta eraldi, vaid tuleb kasutada erinevaid andmebaase, mis peavad olema koostalitlusvõimelised. ma kuulasin hoolega neid ettekandeid, see on ju ka minu ülesanne raportöörina, ja millest tundsin puudust nende ettekannete juures, oli see, et kuidas võiksid võiks see kõik olla koostalitusvõimeline nii-öelda ühiskonnaga, muidugi on oluline ka tehniline koostalitlusvõime, aga on oluline, et kõik need süsteemid nii-öelda ühilduksid ka ühiskonnaga. ja see, ja oleme ka pidanud mitteametlikke mm, arutelusid komisjoniga, millest on olnud väga palju kasu äh, olles ära kuulanud äh, tänased esitlused, on näha, et äh, asjalood on paranemas. ja see on meile väga oluline, on, on väga oluline minna üle teistsugusele süsteemile, leida uusi lahendusi ja teada täpselt, kes mida millal teeb. kuulsime, et äh, ettevõtjate ja äh, kodanike rahulolu on kõige selle juures kõige olulisem eesmärk ja seda tuleb alati silmas pidada. see peaks ka olema väga selgelt välja öeldud, et äh, see on üks eesmärkidest. me ei peaks äh, lihtsalt arvama, et me teame, mida inimesed tahavad, me peaksime neilt küsima, mis nende soovid täpselt on ja ma arvan, et oleks väga oluline, et me selle sammu astuksime, aitäh! suur tänu selle kokkuvõtte eest ajalooliselt. portugallased on ähm, maid avastanud äh, oma meresõitudel ja võib-olla härra Sorinio avastab meil või, või avab koostalitlusvõime saladused meie jaoks. härra Sorinio, jah, Portugal on tõepoolest äh, äh seilanud äh, ookeanidel ja avastanud uusi maid ja nüüd aga avastab ta äh, andmepilvi proua Jaakonsaari saab järgmisena sõna, tema on IMCO komisjoni raportöör. palun, proua Jaakonsaar. eritain meelekindluse. suur aitäh. suur tänu meie külalistele suurepäraste ettekannete eest. mind huvitas eh, eriti Portugali näide väga tore oli seda kuulata, näha, kuidas kasutatakse või on kasutusele võetud äh, elektroonilised ID-kaardid. ISA kaks on siiski üsna abstraktne. milliseid konkreetseid samme oleks vaja teie arvates astuda, et luua digitaalne infrastruktuur. kas on vaja mingeid ähm, tehnoloogilisi muudatusi, võib-olla kõike ei oskagi ette näha, aga need, kes on eksperdid, võib-olla juba kujutavad ette, mis juhtuma hakkab. Euroopa kodanike seas on ka neid, kelle lugemisoskus või lugemisvõime on piiratud. ja seetõttu tekib digitaallõhe. ja tekivad digitaalarvud. kodanikud, kellel ei ole arvutit, kellel ei ole piisavaid lugemisoskused, oskusi, kuidas nemad saaksid ähm, polikliinikuga ühendust võtta või muid teenuseid saada elektroonilisel teel. kuidas kaasata selliseid kodanikke digitaalühiskonnas? Eestis on näiteks pensioni, pensionäridele korraldatud öö, äh, koolitusi aga siis jääb ikka küsimus, et äh, kust need pensionärid arvuti saavad? The next speaker will be Mr Bonney, thank you. järgmiseks ähm, tahan tänada proua Jaagonsaari mm, teie sõnavõtu eest, ma ütlen, eh, see digitaallõhe on tõesti paljudes Euroopa piirkondades väga oluline probleem, eriti eh, Euroopa Liidu lõunaosas ja nüüd on meil võimalus sõna anda järgmisele kõnelejale, vara, variraportöörile härra Boni Rahvaparteist, äh, palun. suur tänu. ma arvan, et kõik on juba ära öeldud. ja nüüd ei olegi midagi lisada. igal juhul tahan öelda aitäh. ma ütlen aitäh raportöörile äh, Portugali esindajale härra Dombovskisele tõesti on oluline välja selgitada, mis on prioriteedid, nende kallal edasi tööd teha ja huvitavad olid ka need ähm, elektroonilised mõtted Portugalis. mõlemad sõnavõtjad ütlesid, et tähtis on äh, mõelda avatud valitsusele komisjoni tänane ettekanne oli suurepärane mitmel põhjusel, sellepärast et varem on ikka räägitud koostalitusvõimest, koos äh, toimelahendustest kui millestki tehnilisest. aga nüüd äh, tänu sellele kuulamisele ka ähm, on veel võimalus mõista, et äh, koostoimelahendused ei puuduta mitte ainult tehnoloogiasektorit, vaid see ongi äh, oluline uue valitsemismudeli, uut tüüpi demokraatia jaoks. ja meie, Euroopa Parlament, võiks koostoime lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel olla palju aktiivsem ja toetada seda mõtet liikmesriikides. ja nüüd mul on paar küsimust ka, lühikesed küsimused. kuidas ISA programmi saavutusi hinnatakse Poolas, Portugalis ja teistes liikmesriikides ja teine küsimus milline on praegune õiguslünk, mis takistab koostoime lahenduste rakendamist? Te rääkisite küll õigusaktide puudumisest või, või õiguslikust lüngast, aga ähm, soovitav oleks äh, need õiguslikud lüngad nii vara kui võimalik kindlaks teha pigem varem kui hilja ja teha siis vastavad muudatused, sest äh, muudatused võiksid olla ka osaks digitaalühisturu paketist, millega tuleb välja komisjon. suur aitäh, liberaaldemokraadid. palun teie esindaja saab sõna. härra Toirer, suur tänu, head kolleegid, kõigepealt siis südamest suur tänu selle kuulamise eest ja nende aspektide eest ning info eest, mis te meile andsite. kui me räägime siin koos toimelahendustest, siis on sellel loomulikult erinevad allosad üks allosa on see, mida kasutatakse erinevates liikmesriikides ning siin on küsimus, kas Euroopa institutsioonid eh, saavad üldse kuidagi liikmesriikides digitaalsesse eh, ajastusse jõuda. Eh, siin on küsimus, milline on üldse Euroopa Liidu kui sellise ülesanne. Euroopa Liidu ülesanne tuleb alles siis mängu, kui me räägime piiriülesest informatsioonist, liikmesriikide ülesest koostoimevõimest me rääkima hakkame nii et äh, selles kontekstis peaksime selgitama kõigepealt, äh, kus on siis Euroopa äh, lisandväärtust sel puhul, algusest peale ei ole võimalik eeldada, et kõik oleks kohe Euroopa Liidu pädevuses. kui me aga pikemalt nüüd mõtleme nende asjade üle, siis on selge, et avatud Euroopa Liidu ühisturul peavad olema seaduslikud raamistikud selliseks äh, koostoime lahenduseks, sest äh, ilma nendeta ei saa kuidagi. parlamendis oleme kokku leppinud, et äh, tööstuskomisjon äh, tehnoloogia küsimustega peamiselt tegeleb ja mitte andmekaitse küsimustega, aga ma arvan, et see Äh, tekitab äh, poliitilist äh, skisofreeniat siin, kui me need küsimused jätame tähelepanuta. ma tean, et on palju kodanikke, kes tahavad rohkem digitaliseeritust, aga samas tahavad näha ka seda, et nende andmeid ei kuritarvitata. ja kui me nüüd vaatame võrdlevalt USA seadusandlust, siis siin Äh, võib öelda, et äh, USA kodanike andmeid äh, ei turvata väljaspool Ameerika Ühendriike, samas selliseid garantiisid Euroopa Liidu kodanikele ei ole. nii et kui me tahame saavutada läbimurret digitaliseerimisega, siis me peame andmekaitse probleemi Euroopa üleselt lahendama ja minu arvamus on, et see on selles kontseptsioonis ülioluline osa, millega peab tegelema üks küsimus, mille võiks esitada, on see, et kas tegemist on tehnilise küsimusega, kas avatud äh, platvormid ja avatud valitsemisstruktuurid on äh, parenduse tee või on see regulatoorne küsimus pigem. ja tänane diskussioon näitab ka, et äh, mingisugust raamõigusloomet on vaja selleks, et kogu protsessi tagant tõugata ja meie siin Euroopa Parlamendis äh, oleme äh, pigem põnevil, et äh, kui kaugele me liikmesriikidega nende diskussioonidega jõuame. aitäh! Maybe the outdoor area will be the dangerous, danger hmm. võib-olla võib-olla äh, valitsevad meid äh, siiski kusagil ohud, äh, järsku peame me kartma digitaalrevolutsiooni. järgmise sõnavõtjana annan sõna roheliste esindajatele. Sí, yo sé, mm, francamente, hoy más, después de escuchar las presentaciones de la comisión y de... Täna kuulasime komisjoni ja teisi sõnavõtjaid ka, kõik olid väga entusiastlikud, suur aitäh kõigile! mida mina ootan ISA kahelt? ma tahaksin, et meil ei ole vaja ISA kolme enam. kui me suudame protsessid stabiliseerida, kaasajastada oma süsteeme täielikult aastaks kaks tuhat kakskümmend, siis meil ei olegi vaja rääkida enam ISA e kolme meil ei ole vaja rääkida ISA e kolmest, sellepärast et ISA e on muutunud üldkasutatavaks kõikides liikmesriikides. loomulikult on tähtis sünergia saavutamine, arv, arvestada sellega, et haldussüsteemid on erinevad, aga eh, minu arvates on vaja luua uus halduskultuur, uus keel, uus kasutamisviis, mis muutub eh, teatud ajal täiesti tavapäraseks kodaniku ja haldusaparaadi vahelises suhtluses. Te rääkisite äh, sellest, et süsteemid peavad olema lihtsad ja tähelepanu tuleb pöörata semantikale, ma nõustun teiega. tõesti, kasutatavate sõnade tähendusele tuleb suurt tähelepanu pöörata. tahaksin öelda aitäh ka meie raportöörile härra Sõrinjale. mõned märkused siiski. eesmärgid peavad olema hästi defineeritud, nii üld- ja eesmärgid kui konkreetsemad eesmärgid, meil peab olema kindel teekaart, kus on paika pandud etapid, mille järgi me saame hinnata, kas me oleme piisavalt teinud või mitte ja vaatama, eh, ja saame vaadata, ähm, millist mõju on meie tegevus omanud. Äh, kõigi nende kontseptsioonidega tutvumine võtab aega, tegemist on tõelise semantilise lahinguga. aga meie ees on kõik võimalused lahti. järgmiseks, võib-olla äh, valime hoopis midagi muud muidugi äh, täna võib eeldada, et see uus tekst on parem kui eelmine. aga meil on vaja üldeesmärke, äh, uut raamistikku ja kui me tahame kõikehõlmavat raamistikku, siis on vaja ka üldisi reegleid, mida me kõik jagame. see on minu arvates äh, palju huvitavam kui mingid äh, äh, üksiklahendused, äh, mida siin-seal haldusaparaadis või ettevõtete ja kodanike suhtluses rakendatakse. ja see tuli ka teie tänasest ettekandest palju paremini välja kui tekstist. veebisisule ligipääs on oluline küsimus rääkisime järk-järgulisest ähm, struktuuride arengust ja veel räägin ühest asjast, mida me ei kuulnud. tähtis on arvestada äh, sellega, mida on saavutatud juba muude praegu rakendunud programmide käigus. on vaja arvestada seda, mis on õpitud äh, ja see on tähtis lõpp-projekti eduks. seetõttu ongi oluline koordineerida tööd, on tähtis kasutada äh, kõiki neid ehitusplokke, mis meil on juba olemas, me ei pea hakkama ehitama süsteemi nullist. mõnikord on muidugi äh, mõned materjalid äh, mitte vastupidavad, aga me peame tegema kõik selleks, et, et see probleem ületada. suur aitäh! järgmiseks annan sõna Blanco Lopesile. Muchas gracias. Quiero agradecer el trabajo que ha realizado el ponente suur tänu, ma tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest ning kogu selle informatsiooni eest, mille me kuulamise käigus saime. ma arvan, et meie töö on keskendunud äh, siin erinevatele aspektidele, koostoimelahenduste loomisele, digitaalsele ühe ületamisele ning äh, äh, Euroopa õigusaktides sageli sellised asjad unustatakse ära. võib öelda, et mina teeksin küll siin komisjoni vaimu Äh, vastu teatud mõttes mõned äh, muudatusettepanekud. Äh, peab ütlema, et demokraatlikud muutused, demograafilised muutused, neid tuleb läbi avaliku sektori prisma samuti näha. tehnoloogiate areng, infotehnoloogiate areng, koostoimelahenduste pakkumine peab mängima olulist rolli. selleks, et tõkkeid vähendada, bürokraatlikku äh, koormat vähendada ning suurendada koostööd ettevõtete ja kodanike vahel. avalik sektor peab panustama sellesse, et digitaalset, digitaalseid tõkkeid ei tekiks ja lõhed ühendataks just äh, erinevates äh, perifeersemates piirkondades on see sageli nii. Äh, samuti on oluline Äh, infoturbereegleid äh, järgida, aga ka kaitsta inimeste andmeid, ettevõtteid, kodanikke laiemalt. järgnevalt palun Alde nimel proua Kallas. suur tänu, mul on äh, terve nimekiri küsimusi komisjoni esindajatele, kõigepealt te rääkisite mis äh, ISA kahes uut on ja mis on vanast süsteemist üle võetud. Äh, mina tahaksin küsida, millised on äh, ISA võtmekogemused, millest võiks õppida ja milline on rahastamine erinevate prioriteetide vahel, kuidas need proportsioonid on võrreldes esimese ISA-ga muutunud? teine küsimuste ring puudutab suhteid liikmesriikidega kas ISA kaks toetab regionaalseid initsiatiive ning projekte, et tagada Euroopa üleseid lahendusi ning üks küsimus, mille vaheraport äh, on põhjustanud, äh, kuidas on olnud äh, suhtlemine liikmesriikide vahel, mis ISA kahes selles osas teisiti on ja mida liikmesriigid võiksid paremini teha. ja kolmas küsimuste ring puudutab töömeetodeid kuidas see ISA kaks äh, programm äh, on seotud äh, teiste organitega, kuidas see sobib komisjoni hierarhiasse ja milline volinik või peadirektoraat on selle eest vastutav? samuti huvitaks mind, kuidas see ISA kaks teisi peadirektoraate ja teenuseid mõjutab. kas Äh, selle mandaat ja komisjoni poolt äh, rahastatud projektid on seotud äh, Euroopa koostoimelahenduste arhitektuuriga. In this section so the last vastavad asjatundjad, aga kõigepealt saab veel võimaluse küsida sotsialistide eest proua Tali suur aitäh, äh, härra esimees, tahaksin tänada kõiki kõnelejaid, sest te äh, saavutasite selle, et me oleme nüüd entusiastlikud sellel teemal ja ma tahaksin tänada ka härra raportööri, härra Sorinat. ma olen variraportööriks äh, sotsialistide ja demokraatide reast libekomisjonis selle dokumendi teemal ja me oleme rääkinud kodanikest, informatsioonist, parema kvaliteediga teenustest kodanikele, aga te räägite siin ka kaitsest. Te rääkisite siin õnnest, aga ma lisaksin siia veel kaitseaspekti libekomisjoni perspektiivist on on tähtis öelda, et praegu puudub harmoniseerimine andmekaitsete, andmekaitse osas Euroopa Liidu riikides üldisemalt. erinevate liikmesriikide kohustused andmekaitse osas on väga erinevad. ja praegu on meil siin lõhe standardite vahel, mida rakendatakse erinevates liikmesriikides. ja loomulikult selline olukord ei taga ju koos talitusvõimet saja protsendi ulatuses sest äh, koostalitusvõime eeldus on samad standardid ja kriteeriumid kõikides liikmesriigides. ma arvan, et äh, selle tege-, küsimusega tuleb tegeleda kiireloomuliselt ja sellepärast ma kutsun üles ka, et andmekaitsepakett võetaks vastu väga kiiresti, ma ütlen seda sellepärast, et see pakett on äh, olnud ummikseisus nõukogus liiga kaua. Euroopa Parlament on tahtnud juba alustada kolmepoolseid läbirääkimisi, et tagada, et üle-euroopaselt oleks andmekaitsestandardid samad. ma arvan, et see on kasulik äh, meie ettevõtetele, kodanikele ning ka avalikule sektorile. ja veel viimasena äh, juba arengute algusest on neid protsesside osi rakendatud, see on kõik toimunud komisjoni kontrolli all, aga komisjon peaks eh, oma standardimisprotsessis ka tagama selle, et eh, ettevõtted, kes oma ettepanekut teevad, eh, peavad kõigepealt ütlema, kuidas nad kaitsevad inimeste andmeid. ning just isikuandmete osas on see kõige olulisem. suur tänu ja ma olen väga tänulik et te olete rääkinud nendest eh, teemadest, sealhulgas andmekaitsest, sellepärast et andmekaitsega me Euroopa Parlamendis tegeleme, aga minu kõhutunne ütleb, et me ei ole panustanud piisavalt selle eesmärgi nimel. Uh, I will, with your permission, read uh, the contribution of uh, my colleague. ma loen teie Äh, loal ette praegu oma äh, kolleegi Maria, Marisa Matiase äh, arvamuse siin, kes on siin variraportööriks. aga anname äkki ekspertidele siinkohal nüüd sõna. jah, see on ilmselt hea mõte niimoodi edasi minna, et kõigepealt korjame siis küsimused-vastused kokku. alustame Euroopa Komisjonist proua Gertrud Ingestad, teil on sõna. suur tänu ähm,, aga annaksin äh, sõna hoopiski Margaritale, et ähm, tema saaks tutvustada, kuidas need erinevad äh, teemad kokku käivad. suur tänu, härra esimees. püüan vastata mõnedele küsimustele ja märkustele mis välja toodi. kõigepealt proua Jaakonsaari küll on juba ruumist lahkunud, aga alustaksin siiski tema sõnavõtust. isa kaks programm. selle e-, kõige tähtsam eesmärk on luua hea vundament, nagu ütles ka härra Sorinio. me tahame äh, luua sellise hea aluse, et teised saaksid sealt edasi minna. nii et äh, me loome sellised e-, ehitusklotsid, millest siis saab kokku panna lõpplahenduse. ma arvan, et see on väga oluline välja, et see on väga oluline töö, me tegelesime sellega isa programmi raames ja nüüd siis jätkame ISA kahe raames. näiteks semantika küsimus. meil ei ole võimalik mitte midagi institutsioonide vahelise kommunikatsiooni vallas ette võtta, kui meil ei ole ühtset arusaamist semantikat ja sellepärast tuleb eriti keskenduda just valdkonnaüleses semantika kokkulepp-, õppimisele, sest et inimesed erinevatest valdkondadest räägivad omavahel, lepivad kokku sõnade tähenduses, seda siis sektori sees või valdkonna sees tehakse pidevalt, aga kui inimesed suhtlevad valdkonnaüleselt, siis seda alati ei toimu nii et see on üks äh, selline aspekt, kus ISA programm ja ISA kaks programm on äärmiselt oluline, et tuua need erinevate valdkondade esindajad kokku, et nad lepiksid kokku ühises arusaamas, mis puudutab erinevaid mõisteid. ja siin on meil ka näiteid sellistest määratlustest, mille suhtes on liikmesriikide seas Äh, kokku lepitud nüüd me muidugi ei taha, et oleksid sellised digitaalselt kirjaoskamatud inimesed, et oleks digitaalne lõhe või sellised digiorvud. Äh, me väga loodame, et äh, liikmesriigid ka midagi selle suhtes ette võtavad, sest et tegelikult nemad ju ei loo oma teenustega mitte digitaalset lõhet, vaid nad pakuvad võimalusi ja teenuseid kodanikele on ka rakendatud erinevaid meetmeid, mis peaksid aitama võtma arvesse inimesi, kes ei ole internetiga ühendatud, siin ei ole tegelikult vastuolu. me võime pakkuda lahendusi suuremale osale elanikkonnast või sellele osale elanikkonnast, mis kasutab Internetti, samas äh, siiski unustamata neid, kes ei ole äh, digivaldkonnas äh, niivõrd pädevad. nüüd, mis puudutab näiteid või raamistikke, meil näiteks olemas vastav raamistik mis ei ole kohustuslik, liikmesriigid ei pea seda üle võtma. kakskümmend neli liikmesriiki on aga selle digitaalarengu tegevuskava üle võtnud. Mm, muidugi võttes olenevalt ka iga liikmesriigi võimalustest ja vajadustest, iga riik on ju erinev. aga ühine visioon, lähenemisviis, kontseptsioon on olemas, kahekümne neljas liikmesriigis ja tegemist oli sellise raamistikuga, mis ei olnud siduv ega kohustuslik, nii et see on üks hea näide, kuidas saab ähm, viia läbi äh, selliseid ähm, riigiüleseid äh, tegevusi. nüüd, mis puudutab õiguslikke lünki, siis ähm, üks küsimus, millega juba tegeletakse eh, ka digitaalse ühisturu paketi raames. Eh, siis eh, selles koos talitlusvõime raamistikus püütakse ka arvesse võtta erinevate liikmesriikide kogemusi, parimaid tavasid ja see on ka selle, et meil oleks siis äh, olemas nii strateegia, äh, meil oleks see, see etalonarhitektuur ja koostatud selline kaardistus kõik äh, ühes koos. edasi andmekaitse. andmekaitse olulisus. ettepanekus on sõnaselgelt välja toodud, et uus isa programm peaks arvesse võtma ja järgima andmekaitse puudutavat seadusandlust. nii et äh, see on põhimõttena paika pandud äh, juba praeguses ettepanekus. olles seda öelnud, tahan siiski lisada, et äh, nagu juba öeldud, meie pakume sellised ehitusklotsid, semantika, mida on vaja selleks, et lahendus kokku panna lahendus, mis sobib erinevatele valdkondadele. praegusel hetkel on vastutus andmekaitse eest just ettevõtetel. ettevõtted peavad järgima andmekaitsereegleid, peavad tagama, et nad neid reegleid täidavad. nii et äh, nende ehituskivide hulgas on muidugi ka andmekaitse nii et äh, need, kes neist ehituskividest äh, kokku panevad äh, uue arhitektuuri või süsteemi, need peavad ka andmekaitset arvesse võtma. nüüd üks selgitav märkus, mis puudutab erinevaid tegevusi, siis neid teost-, neid tegevusi, mida viiakse läbi Isa isa kaks programmi raames, neid viivad läbi liikmesriikide äh, haldusasutused ja ka kom-, komisjonide talitused. mitte ei saa me ettepanekuid ettevõtetelt, nii et praeguse ettepaneku järgi siis peavad liikmesriikide haldusasutused ja komisjoni talitused tegema ettepanekud tegevuste läbiviimiseks. Need tegevused ei ole tingimata seotud piirkondadega, ei ole ette nähtud otseselt rahastust piirkondadele või kohalikele omavalitsustele. kuid nende tegevuste tulemusi on võimalik taaskasutada piirkondlikul tasandil ja ka kohalike omavalitsuste poolt. kõik, mis selle programmi raames tehakse, on kättesaadav ka liikmesriikide äh, ametiasutustele, see platvorm on avatud, see on ühine platvorm, mis äh, sisaldab ka ISA programmi tulemusi, ka mis puudutab ähm, tehnilisi kirjeldusi, aga ka ähm, vabatarkvaralisi lahendusi, mis on välja töötatud ma tooksin välja ühe näite, Euroopa kodanikualgatus ning ähm, allkirjade kogunemine veebis, mida ka ISA programm toetas. seda äh, lahendust on kasutanud, on kasutanud kõik need algatused, kõik kodanikualgatused, ähm, mis on läbi viidud, on kasutanud või taaskasutanud seda lahendust, mida toetas ISA programm aitäh! järgmisena saab sõna proua Anabela Pedroso Portugalist, kes tutvustas meile äh, siis Portugali näidet, palun. suur tänu! kuulasin kõiki neid sõnavõtte ja tahaksin omalt poolt välja tuua kolm teemat mis puudutavad erinevaid võimalusi, kuidas välja toodud probleeme lahendada. isa programmi puhul on mul samasugune tunne, nagu ka mõned teised teist välja tõid, et see on liialt tehniline, iga liikmesriik ajab oma asja milline oleks siis võimalus, et muuta see avatumaks nii et see vastaks ka kodanike ja ettevõtjate vajadustele. tehnilised teemad, andmekaitse, kõik need küsimused on olulised, aga mulle tundub, et vahel me unustame, milleks me üldse olemas oleme. kui me ei taha, et oleks vaja luua veel ka isa kolm, siis on oluline äh, luua uus kultuur, mis mõtleb sellele, mida me oleme juba ära teinud, mida on vaja teha. ja vahel tekib küsimus, mis on liikmesriikide ülesanne, mis on komisjoni ülesanne. nii et liikmesriikide tausta ja vajadusi arvesse võttes me tavaliselt kasutame selliseid õigusloomelisi vahendeid, me ei võta alati arvesse kultuurilist tausta. nii et meile endile tundub vahel, et me teeme, ajame väga olulist asja, aga liikmesriigid väga selgelt aru ei saa, millega me tegeleme, nad teavad ainult seda, et meil on väga palju rahalisi vahendeid aga see teema iseenesest ei ole piisavalt käegakatsutav neile. kolmas teema, mida tahaksin puudutada, on see, et mulle tundub ja olen Margaritaga seda ka minevikus arutanud, et küsimus on alati sama, kui me osaleme koosolekutel, räägime liikmesriikide esindajatega, siis siis tihtipeale kordub äh, üha uuesti üks ja sama küsimus. nimelt liikmesriigid arvavad, et koostalitlusvõimega peaksid tegelema ainult liikmesriikide valitsused ja need tegid küsimused, kas ühiskonnal ei ole selle teemaga mitte midagi pistmist, vaid see on midagi, millega tegelevad ainult need suletud valitsuste ähm, klubid, see on ju väga isekas äh, lähenemine, sest me peaksime esindama ju oma kodanikke. nii et äh, avatud valitsus on see, mis peaks äh, nii-öelda meil peas kellukese helisema panema, ka siis, kui me räägime isast. kõik need eraelu kaitse küsimused ja nii-öelda need ehituskivide loomine, see on oluline, aga, aga see on see üks aspekt, mis minu meelest siin dokumendis ei kajastu. suur tänu, järgmisena on sõna härra Dmovskil Poolast. ja meil on, saavad, meil on mini-, ministeeriumis siin inimene, kes just digitaliseerimisega tegeleb. aitäh. ma arvan, et meie keskustelu liigub väga huvitavas suunas, aga näitab ka, kui mitmetahuline on teema, see tõendab omakorda, kui keeruline on digitaliseerimine mõned siin arvavad, et võib-olla pole piisavalt rõhutatud digitaallõhet või digitaalset isoleeritust. tähtis on selle, seda muidugi meenutada. meile avaldavad uued teenused vahel nii sügavat muljet, et et me ei panegi tähele, et kõik ei olegi nii huvitatud ja motiveeritud nendest uutest teenustest. ma olen täiesti kindel, et ähm, tehnoloogia saab meid siin aidata sest ähm, meie uued süsteemid küpsevad aja jooksul ja need näiteks ähm, äh, uued süsteemid omavad juba kõnetuvastusfunktsiooni ja ähm, toob võib-olla, see toob võib-olla ka kodaniku digitaalmaailmale lähemale siin räägiti ka, et on vaja kursusi korraldada, et ei tekiks digitaallünka. ja võib-olla me peaksime siiski äh, jääma paberi ja analooglahenduste juurde veel mõneks ajaks. küsimus on selles, eh, mida tuleb kesktasandil ära teha, mida võib kohtadel ära teha, tsentraliseerimine omab mõtet ainult siis, kui teatud standardeid luuakse. sätestatakse ühised normid ja võtmeks on see, et et ähm, kui piiriüleselt informatsioonivahetus ei toimu, sellepärast et mingeid ühiseid norme ei ole, siis tuleb kesktasandil midagi ära teha, tuleb võtta vastu äh, ühised standardid. tuleb muidugi teha nii, et ähm, need, keda asi huvitab, saaksid ise omale sobiva lahenduse leida mõnedes sõnavõttudes räägiti ka andmekaitsest, minu arvates on see äärmiselt oluline teema, Ähm, mitmed parlamendikomisjonid arutavad seda. kui digitaalühisturust rääkida, siis tuleb ähm, tegelikult arvestada kõiki ühisturu aspekte, väga erinevaid aspekte ja võib-olla ongi see niinimetatud küberturvalisus väga oluline aspekt, millele tuleb rohkem tähelepanu pöörata me ei saa luua uusi süsteeme praeguses globaliseerunud maailmas, arvestamata küberturvalisust, eriti avalikus sektoris. eriti avatud süsteemide puhul, kui need on kodanikele ligipääsetavad, kui on kodanikele ligipääsetavad, siis kahjuks ka häkkeritele. seetõttu tuleb teatud miinimum turvanõuded paika panna. et küber julgeolek oleks garanteeritud. suur aitäh! ja nüüd äh, meie debati krooniks saab sõna jälle raportöör härra Varras Sorinio. palun, tehke kokkuvõte. Obrigado, senhor presidente. <clears throat> Este, esta suur tänu. selline arvamuste vahetus on olnud väga kasulik, nagu täna. see näitab, et me tegeleme sellega, et leida häid lahendusi raportile on tehtud juba muudatusettepanekuid. nüüd on meil veel kuu aega uusi muudatusettepanekuid sisse võtta. ma tahaksin ise ka mõned uued muudatusettepanekud teha selle põhjal, mida olen kuulnud tänasel arutelul. me teame, et ITRER ja IMCOL on kooskõlastatud ajakava ja äh, libe äh, komisjonilt ootan ka muudatusettepanekuid nii, et oleks äh, arvesse võetud andmekaitse ja küberturvalisus. nagu kolleeg Prodali ütles, parim võimalus selleks oleks andmekaitsepakett vastu võtta. siiani tehtud muudatusettepanekud tuleb muidugi läbi vaadata. ja paljud nendest sarnanesid ka täna tõstatatud küsimustele. ühe number üheksa, viisteist rääkisid kaasamisest, osa muudatusettepanekuid rääkisid äh, digitaallõhe ületamisest äh, ja muudatusettepanek kaheksa oli selline selge, äh, räägiti ühisest semantikast, ühistest mõistetest, sellest, et praegu luuakse alus uuele süsteemile. me sooviksime Äh, ma vabandan, kui ma siin ise täpselt ei väljendanud, ma ei teadnud, millist keelt valida, ütleb sõnavõtja, jätkab portugali keeles. Äh, tähtis on koostööd teha liikmesriikide valitsuste ja komisjoni vahel. Äh, kogu ühiskond areneb, loomulikult on vaja meil ühtseid standardeid, julgeolekustandardeid see annabki meile tulemuseks koostalitusvõime või koostoime lahendused. loome siis ühise platvormi selleks. ja ähm, sellel platvormil on siis erinevaid lahendusi, mida me saame kasutada. näiteks tahaksin rääkida veel muudatusettepanekust number kakskümmend viis, olen rääkinud juba sellest äh, kolleegidega äh, parimate kogemuste jagamine seoses ühtse kontaktpunktiga on väga tähtis. et kontaktpunktid ei pea olema mitte kätte, ainult kättesaadavad, vaid äh, informatsioon peab olema kättesaadav. viitan siin muudatusettepanekutele kaksteist ja üheksateist. räägiti ka sellest, et süsteemid peavad olema lihtsamad edasimineku kriteeriumid peavad olema mõõdetavad. millis, millisel puhul on vaja meil erakorralisi meetmeid võtta. aga kõik see taandub koostööle liikmesriikide vahel nagu ma alg-, algses sõnavõtus ütlesin, on, on olemas programm. avalik sektor, ettevõtjad ja kodanikud on kõik sellest huvitatud, aga meie püüdluste fookuses peab ikkagi olema kodanik läbipaistvust on äh, ka muudatusettepanekus arvestatud. me äh, peame olema eelkõige ühel meelel, et asjad edasi läheksid. tänan. suur aitäh, et te tegite algust selle ähm, arvamuste vahetusega Äh, tänase töökava äh, teemade seas oli see seitsmeteistkümnes. suur aitäh teile, suur aitäh variraportööridele, äh, kolleegile härra Voonile, sõna on teil. suur tänu, ma arvan, et kõik need muudatusettepanekud, mis Carlos ise tegi, on väga kasulikud. toetan neid muudatusettepanekuid. ma tahaksin veel muudatusettepanekuid teha lähinädalatel, praegu keskenduksin neljale elemendile, kõigepealt ähm, kui me räägime koostoime lahendustest, siis ähm, oleks kasulik kasulik Ähm, seostada rohkem Euroopa võrgustikke, mida siin on ka kirjeldatud, ja äh, liikmesriikide endi prioriteete. minu arvates on väga tähtis äh, ikkagi teatud kohustused ka äh, vastu võtta seoses isa kahega, meil ei ole mitte ainult koostööd vaja, vaid kokkulepet, kokkulepet, millised on meie prioriteedid. edasi kuidas kontrollida seda äh, koostalitusvõimet, mille kohta ettepanek tehti, kas see vastab, kas see on kooskõlas, see ettepanek uute väljakutsetega, uute tehnoloogiliste võimalustega? näiteks äh, räägime e-tervise teenustest. ma kujutan ette, et see süsteem peaks olema, äh, peaks võimaldama liikmesriikide vahelist koostööd ja seetõttu peaks olema meil ka tehnilisi vahendeid, mis toetavad seda mõtet. meie oleme praegu ette näinud, et programm lõpeb kahe tuhande kahekümnendal aastal, aga tehnoloogia muudatused on praegu nii kiired ja kui nüüd võetakse komisjonis vastu digitaalteenuste või pakett, siis äh, selle rakendamine võib nä-, tuua välja hoopis uued lahendused, uued väljakutsed. seega me ei tohi seda ära unustada ja tuleb äh, mõelda, kas meil on meie koostalitluslahendused on piisavad ka tulevaste tehnoloogiliste edusammude suhtes. siis räägiti veel sellest, et oleks vaja äh, topelttööd vältida, et liikmesriigid üksi ei peaks tegutsema, ma mõtlen selle peale, kuidas vastav muudatusettepanek teha. ilmselt on vaja jällegi mingeid ähm, kõiki osapooli puudutavaid kohustusi, äh, mille alusel viiakse läbi hindamine äh, ja koostatakse aastaaruanne ja lõpuks muidugi äh, mul on veel üks küsimus, mis otseselt tänase dokumendiga ei ole seotud, kuid äh, see on seotud selle õigusliku lüngaga, äh, nagu siin räägiti. õigustik peaks olema parem, kui parlament ähm, kiidab heaks äh, kõnealuse lahenduse, siis see eeldab, et me ikkagi teame ka, äh, mis suunas liikuvad äh, seadusandluse muudatused. mitme uue sammu jaoks on vaja täpsustada õiguslikku alust. kõik need mõtted täiendavad üksteist suur aitäh, Carlos, tõesti sinule, sinu energia ja vaimustuse eest, sa oled äh, meid valgustanud, avanud meie silmad, pannud meid uutmoodi mõtlema. Äh, ja on toimunud nihe rangelt tehniliselt diskussioonilt sisuliste küsimuste aruteluni. suur aitäh järgmiseks annan sõna Hämaragale. Mm, suur tänu, härra esimees. ma ei usu, et äh, ma pean hakkama nüüd üle kordama kõike seda, mida me oleme täna pärastlõunal kuulnud. Äh, tööd on meie ees palju, see on väga põnevust tekitav ja meie eesmärk esimesena on siin äh, nüüd meie komisjoni rolli selles kõiges äh, tuvastada. sest et äh, subsidiaarsusküsimus on väga oluline. me peaksime vaatama neid asju võib-olla üldisemalt ja samal ajal olema proaktiivsed et äh, me peaksime olema ambitsioonikamad omaenda programmides, et äh, koos toimelahendusi leida. teiseks, avatuse küsimus. väga oluline äh, peaks olema leida lahendusi ka kesktasemel parim võimalus siin oleks eh, paljususe ja tõhususe rõhutamist. et eh, tagada koostoime lahendusi. see oleks ilmselt meie programmi edu pant. ja isa kolme sellisel juhul vaja enam ei ole, nii nagu alguses räägitud. ja lõpuks koordineerimistöö ning äh, kollegaalne, kollegiaalne tegutsemine erinevate komisjonide vahel on väga oluline. Äh, digitaalagenda puhul ei ole kindlasti mitte vastuvõetav see, et meil oleks ainult üks äh, üldine lähenemine ISA kahele. me peame tagama, pakkuma piisavalt garantiisid selleks, et tagada tõhusus ja mastaabisääst. Äh, meie programmi edupandiks on kindlasti komisjoni äh, äh, tõhus tegutsemine, aga meil on veel aega teha siin konkreetsemaid ettepanekuid ja muudatusettepanekuid saame teha. seda kindlasti ka teeme. härra esimees äh,, siin sekretäriga kokku, sekretäriaadiga kokkuleppel loen ma härra proua Mattiase arvamuse ette. ISA programmi äh, lahendused, äh, see protsess jõuab lõpule kolmekümne esimesel detsembril kaks tuhat viisteist, nii et äh, selle jaoks on vaja uut Euroopa Liidu programmi. programm tegeleb Euroopa avaliku haldusstruktuuride digitaliseerimisega, sealhulgas puudutatakse koostoime talitust just nimelt e-teenuste piiriülesed lahendused e, e-lahendused e, e-hanked e, e-dokumendisüsteemid, pilveraalindus, erinevad äh, koostalitusvõimelised platvormid nii et avalike teenuste digitaliseerimine Euroopa Liidu rahvuslikel ja piirkondlikul tasandil. avaliku sektori eesmärk on tagada kvaliteetsed ja avatud äh, teenused äh, kodanikele, sealhulgas parimad, äh, paremad digitaalsed teenused, mis inimeste elu lihtsamaks muudavad, eriti need, kes elavad kaugemal suurlinnadest ja linnakeskustest me äh, toetame põhimõtteliselt seda programmi, mis on haldusstruktuuride IKT vahenditele üleviimine. nii, nüüd on aeg siis komisjoni esindajatel sõna võtta. Äh, ehk alustab siis kõigepealt proua Ingestad. suur tänu, härra esimees, suur aitäh kõigile, suur aitäh raportööridele ja parlamendiliikmetele nende väga väärtuslike panuste eest. alustan sellest, et äh, ütlen, et te olete mitmed puudutanud äh, seda, milline on komisjoni roll kogu selles protsessis ja rääkinud ka sellest, äh, kuivõrd oluline on ühest küljest subsidiaarsuspõhimõte ning samas teisest küljest tihe koostöö komisjoni teenistuste vahel. ma arvan, et või tahaksin veel kord rõhutada seda, et me võtame ette vajalikke samme selleks, et tagada, et me oleme koos töötamas tõhusalt erinevate algatuse ja programmide kallal ning meil on kõikidelt erinevatelt teenustelt, teenistustelt ka panus äh, saada ja töötame koos, koostöö kallal Eh, nii nagu eh, proua Georgieva ütles kolmandal detsembril Roomas eh, ministrite kohtumisel, on komisjon valmis aitama, aitama just nii palju, kui liikmesriigid seda tahavad, selleks, et avaliku halduse struktuure ajakohastada. mis puudutab konkreetselt ISA-d, siis meil on siin kõigil sama eesmärk, oleme olemas liikmesriikide jaoks, töötame nendega koos selleks, et äh, sellele programmile edu osaks langeks. aga loomulikult meie pädevuse piirides on oluline kinni pidada. ja nüüd ma annangi sõna järgnevalt Margaritale konkreetsemate küsimuste vastamiseks härra Maragall rääkis siin äh, just äh, tehnoloogilisest lõhest, väga huvitav, ütleb härra esimees. Äh, nüüd puudutan mõningaid küsimusi, mis jäid vastamata. Nende probleemide eest on vastutav volinik Oettinger ja asepresident Ansip ning me oleme siin kolleegidega koostööd tegemas, täpselt nii, nagu Gertrud juba esile tõi Äh, mis puudutab siis seda, kuidas liikmesriigid paremini koostööd teha saaks, jah, tõesti, liikmesriikide siseasjadesse me ei tohi sekkuda, aga see, et komisjoni teenuste sees, teenistuse sees on parem poliitikavaldkondade koordineerimine, on kindlasti hüveks Äh, sest nii äh, saame me aidata liikmesriike no, nende enda koordineerimistegevuses. teine küsimus, mis äh, esitas, oli rahastamise vähenemine või rahastamise jaotus. siin muidugi on olemas kirjalik allikas selle kohta, mis detailselt selle rahast-, need rahastamisallikad ka lahku lööb võtmeõppetunnid. kogu programmi eh, jooksul, eh, mis on nüüd eh, ka teie ees laual, see põhineb vahe hindamisel, mille ja need, selle sisendi on andnud meile liikmesriigid ning me oleme liikmesriikidega läbi rääkinud ka komisjoni nende esindajatega ka rahvusriikidest, nii et nemad on andnud tagasisidet tänase programmi kohta. mis puudutab äh, lõhesid äh, ja puudujääk õigusandluses, siis äh, loomulikult see on nipiga küsimus. loomulikult oleks hea, kui me saaksime mandaadi jooksul juba täita need seaduslüngad, mis on vajalikud selleks, et järgmise programmiga edasi minna. mina muidugi oma pead pakule selles osas ei paneks aga muidugi me peame selle küsimusega tegelema, sellepärast et eh, seda küsimust on esitanud ka juba eh, ISA eh, komitee. nii et arutame nendega seal need küsimused läbi ja vaatame kindlasti ilmselt süsteemi arhitektuuri ja raamistiku läbi, aga muidugi teiste puudujääkide kohta ma ei saa midagi öelda seda ilmselt äh, arutatakse komisjonis ja saame siis äh, teile, teie juurde tagasi tulla nende ettepanekutega. härra esimees ütleb, et nüüd on sõna raportööril. härra Solina, teil on sõna. A palavra é uma coisa que não se deve, que não se deve abusar, porque eh... ma ei arva, et me peaksime nüüd kurjalt ära kasutama võimalust siin igal juhul sõna võtta eh, ma arvan, et me oleme jõudnud äh, arutelus selleni, et äh, me oleme kõik äh, saanud teada, millest jutt. oleme pidanud arutelu, nüüd on eesmärk töötada variraportööridega ja küsida kõikidelt osapooltelt arvamust ning töötada koos komisjoniga. ja lõpuks jäägem ikkagi faktide juurde ning liikugem edasi. tahaksin tänada Euroopa Parlamenti Äh, selle eest, et aitasite korraldada meil seda kuulamist ning tahaksin tänada ka kõiki osapooli, sellepärast et sellest sai ülipõnev kuulamine. tahaksin tänada meie eksperte Euroopa Komisjonist, äh, samuti meie komisjoni liikmeid ning kõiki, kes on osalenud siin täna pärastlõunal. ma arvan, et äh, me oleme heas vormis ja saame selle ülesandega hakkama, aitäh! suur tänu ja nüüd on minu väga meeldiv äh, kohus siin tänada kõiki osalejaid, kes debatis kaasa lõid ning äh, selles arvamuste vahetuses osalesid. ja eriti pean ma tänama kõiki esinejaid ja e-, eelkõige siis äh, härra Sorinjat, kes on raportööriks selle väga olulise äh, raporti jaoks. ja ma pean ütlema, et äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg selle arvamuse projekti kohta on kakskümmend kuus veebruar äh, kaks tuhat viisteist, nii et aega on piisavalt, loodan ma et ettepanekut teha ja loodetavasti toimub ka tänase debati järeldebatt. ja viimasena tahaksin ma öelda, et järgmised koosolekud toimuvad kakskümmend kuus jaanuar kaks tuhat viisteist kell kolm pärastlõunal Brüsselis. see on eh, erakorraline koosolek ja kakskümmend kolm veebruar kaks tuhat viisteist kell kolm Brüsselis. tavapärane koosolek edasi, kahekümne neljandal veebruaril kell üheksa alustame oma tööd hommikul Brüsselis ja nende kahe päeva jooksul me siis kohtume ilmselt selles <laughs> koosolekusaalis siin. ja ma tänan teid debatis osalemise eest ja soovin teile väga kena meeldivat õhtut ja nautige oma õhtusööki!